demokraatlikke rahvaliikumisi, äh, on väga oluline, et Euroopa Nõukogu võtaks nende liikumiste, nende teemade suhtes seisukoha. suur tänu selle kommentaari eest. ma vastan teie küsimusele kirjalikult. ja nüüd läheme edasi oma raportiga. raporti autor on Anni Podimata palun, sõna on teil. suur tänu, härra president. kõigepealt lubage mul tänada kolleege, variraportööre, EKOn komisjoni äh, kaastöötajaid, koordinaatoreid, nende olulise panuse eest ja abi eest, mis nad andsid mul selle raporti koostamisse Euroopa Parlamendi algatusraport innovatiivse rahastamise üle on väga õigeaegne. põhjus on majandus- ja rahanduskriis, mis paneb Eurotsooni proovile. see kriis on vähendanud meie eelarvevahendeid, enamus Euroopa Liidu liikmesriike on karmusmeetmed kasutusele võtnud ning ka Euroopa Liidu enda eelarve äh, kannatab äh, kriisi tõttu, seega me peame läbi vaatama uue finantsraamistiku. Euroopa Liidu kodanike sissetulekud vähenevad, nende töökohad on ebakindlad, nende sotsiaalsed õigused vähenevad, seega kodanikud kannatavad kõige rohkem. usun, et enamus meist nõustub sellega, et liikmesriikidel on vaja uusi vahendeid kiiremas korras, selleks et tagada, et meie majandus Euroopas taastuks, et ta taastuks tasakaalustatud moel, nii et ei tekiks ebavõrdsust juurde, et ei tekiks tasakaalutust, see on ainus võimalus Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia elluviimiseks ja just nii tuleb rääkida tugevast siseturust, mis toimib meie kodanike huvides. seega meil on vaja uusi ressursse ja me nõustume kindlasti kõik selle raportiga suurendades maksukoormust ning avaliku sektori vahendite teid vähendades, ei saavuta me jätkusuutlikku majanduskasvu, mis seisaks vastu uutele väljakutsetele maailmas. innovatiivne rahastamine võib võtmeks osutuda nendes, nende väljakutsete ületamisel, sest uued vahendid võivad aidata meil leida uusi vahendeid nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu eelarve jaoks aga kolleegid, sellest ei piisa. tahaksin öelda, et äh, uuendusliku rahastamise puhul ei ole vaja ainult uusi ressursse leida, samuti on oluline sillutada teed muudatustele praeguses maksupoliitikas, kus maksukoormusest kannab enamuse töötaja, ettevõtjad, ja, ja investeeringud tootmisse. uuenduslik rahastamine saab kindlasti anda topeltdividende, mitte ainult suurendada eh, tulu, vaid mängida ka omamoodi reguleerivat rolli, julgustades investeeringuid mitte ainult fin-, finantssektoris, vaid aidates kaasa ka keskkonnahoiule. raportis on neli põhi teemad, kõigepealt rahastamine ja finantssektor, eurovõlakirjad, energiasektori maksustamine ja maksustamine ning arengukoostöö. kui me räägime finantssektori rahastamisest, siis me nõustume kõik sellega, et finantssektor kannatab kriisis praegu kõige rohkem, aga vaatamata kriisile teenib rahandussektor väga palju ja kogu see tulu on enamuses maksustamata, samuti on see vaba käibemaksust. kõik see peegeldub väga hästi statistikas. me teame, kuidas finantsteenused on arenenud viimaste kümnendite jooksul ning me teame ka seda, et finantssektor ei rahasta, finantssektori põhiülesanne ei ole enam ainult raha, ainult reaalmajanduse rahastamine. komisjon on avaldanud finantssektori rahastamise kohta ka e, teatisi, me räägime praegu tegelikult ebaõiglusest. president võtab sõna. kui te soovite veel ühe minuti kõnelda, siis pärast raporti arutelu te enam sõna ei saa. raportöör arvab, et tal on viis minutit sõna, sõnavõtuks. ja jätkab. tegemist on karjuva ülekohtuga, see tuleb lõpetada, me peame kodanikele saatma eh, sõnumi, et me oleme õppinud kriisist ning me soovime õiglast jaotust eh, ka koormuse jaotust õiglaselt ning me oleme valmis võtma kõik vajalikud meetmed nii Euroopa kui maailma tasandil, tagamaks selle, et finantssektor mängiks oma põhirollid, finantseeriks krediitidega ja rahastaks reaalmajandust. küsimus on selles, milliseid finantsvahendeid kasutada. üks võimalus on kasutada finantstehingumaksu ehk FTT-d. FTT, FTT sõltub finantstehingute regulaarsusest, kvaliteedist ja nii nagu artik-, punktist kolmteist raportis öeldakse, saab FTT aidata muuta finantsturgude krediidimustreid ning samuti saab see vähendada spekulatsiooni. selge on see, et meie esmane valik äh, peab olema ülemaailmse FTT paikapanek, aga vaatamata ambitsioonikatele esialgsetele sõnumitele, tahaksin öelda, et meie äh, lootused ülemaailmse FTT sisseseadmiseks on vähenenud ähm, Samas ei maksa meil peituda äh, selle taha, et globaalset kokkulepet ei ole saavutatud, see ei ole veenev meie kodanike jaoks. ma tean, et lihtne ülesanne see ei ole, ma tean ka, et pole lihtne tagada see, et nõukogu üksmeelselt võtab niisuguse otsuse vastu. president katkestab raportööri ja ütleb, et raportöörile antud neli pluss kaks minutit, aga raportöör arvab, et talle on antud viis pluss kaks. president annab raportöörile veel pool minutit suur tänu! ma soovisin kokku võtta selle, mis ma juba ütlesin, nimelt kuigi pole sugugi lihtne Euroopa Liidul finantstehingumaksu vastu võtta ja sisse seada, me ei saa loota, et nõukogu võtab selle vastu ühehäälselt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 tänan, president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin avaldada majanduskomisjonile, arengukomisjonile tänu ja konkreetsemalt Anni Podematole äh, uuenduslikke rahandusvahendeid kasutava, käsitleva äh, raporti eest ja seda rahastamist maailmas ja Euroopas. mul on olnud võimalus juba korduvalt teiega arutada seda, kuidas panna pangad maksma äh, kriisiga seotud kulude eest. nagu te teate, komisjon koostab ette põhjalikku mõjuhinnangut finantssektori maksustamise instrumentide kohta ja see esitatakse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suvel. see annab komisjonile võimaliku äh, teha vastavaid ettepanekuid selle poliitika meetmete kohta. lisaks sellele me analüüsime ka äh, uue määruse kumulatiivset mõju finantsasutustele, kui me räägime pangamaksudest ja teistest maksudest ja tutvustame tulemusi selle aasta lõpupoole. ma kutsun teid üles ära ootama mõjuhinnangu tulemusi enne kindlate seisukohtade võtmist finantstehingute maksu kehtestamise kohta Euroopas. mis puudutab süsinikumaksu, siis ma nõustun sellega, et praegu kasutusel olev maksustamismudel ei äh, hõlma täielikult saaste maksab põhimõtted. ma toetan parlamendi äh, ettepanekut tugevdada seda äh, lähenemist ja läbi vaadata energia maksustamise direktiivi selleks, et arvestada ka energiasisalduse, energiatõhususe kriteeriumitega. ettepanek energia maksustamise direktiivi läbivaatamiseks on kavandatud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevadeks ma samuti jagan teie muret äh, võimaliku süsinikulekke pärast. Äh, komisjon toetab juurdepääsu äh, ettevõtetele, rahvusvahelistele krediidivõimalustele ja heitkogustega kauplemissüsteemile. me jälgime praegusi ja tulevasi äh, süsinikulekke juhuseid ja heitkoguste kauplemise süsteemi all Äh, ilmselt arvestatakse ka energia maksustamisdirektiivi läbivaatamisel. rääkides eurovõlakirjades, komisjon tunnustab, et sõltuvalt tegevusmeetodist eurovõlakirjade ühine emiteerimine võiks äh, olla kasulik turule ja äh, oleks heaks toeks ka eurole kui rahvusvahelisele valuutale, kuid selleks on vaja täiendavaid analüüsi ja arutelusid nii tehnilisel kui poliitilisel tasandil lisaks äh, tuleb arvestada ka, milline mõju saab olema liikmesriikidele. tänan, härra volinik. meie kolleeg äh, Maria, Jean Marinesco tööstus- ja energeetikakomisjonist, palun. tänan, president. Äh, jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamine, kliimamuutustega võitlemine nõuab äh, olulisi rahalisi vahendeid, eriti teadus- ja uuendustegevuses ja samuti ka uudset lähenemist äh, rahastamisele. komisjon praegu uurib süsinikumaksu kehtestamise võimalikkust äh, mida tuleks kohaldada siseturul müüdavatele toodetele. samal ajal on oluline, äh, et seda maksu ei kantaks üle tarbijale täiendava koormaga ja et see ei seaks ohtu Euroopa äh, tööstuse konkurentsivõime äh, ülemaailmsel turul. me peaksime tugevdama ka struktuurifondide kasutamist ja arvestama ka Euroopa Investeerimispanga võimalustega ning paremini kooskõlastama ühenduse ja riiklikke äh, rahalisi vahendeid ning teisi fonde, mida võiks kasutada finantsvõimendusvahendina meil on vaja äh, piisavaid investeeringuid, tagada energiavarustuskindlus ja energiatõhusus ja seeläbi me saame vähendada meie sõltuvust ning tekitada positiivset mõju Euroopa Liidu majandusele. komisjon peaks niipea kui võimalik koostama äh, finantstehingute maksu mõjuhinnangu, äh, kui see maks kehtestatakse Euroopas ja ülemaailmselt ning äh, analüüsima selle mõju ja majanduslikku kasu selleks, et vähendada spekulatiivseid tehinguid, mis on tekkinud tõsiseid probleeme turul. selles mõjuhinnangus tuleks analüüsida, kas äh, finantstehingute maksu kehtestamine Euroopa Liidus tagaks vajalikud oma vahendid ja milline peaks olema konkreetne menetlus selle maksu kehtestamiseks. tänan Rahvapartei nimel Jean-Paul Gauzes. suur tänu, härra president, härra volinik, head kolleegid. tahaksin kaks niisugust vormilist märkust teha. proua raportöör tervitas kõikide kaastöötajate tööd, tänas neid ja loomulikult variraportööri proua Hübnerit, aga ma sain teada, et sotsiaaldemokraadid olid alternatiivresolutsiooni ettepaneku teinud mis äh, samas ei võet-, äh, mida samas üldse ei võetud arvesse. Äh, ma ei taha küll alati poliitikat teha, kuid praegu on loodud nagu poliitiline seisukoht finantstehingute maksude kohta, me oleme see, selgelt öelnud, et me tahame, et niisugused maksud seatakse sisse maailma tasandil ja me arvame, et me ei saa lihtsalt siin otsustada äh, neid asju ilma tõsiselt kaalumata ja uurimata, kas Euroopa konkurentsivõime ei saa ohustatud, kui Euroopa üksi selle maksu sisse viib. ja Rahvapartei seisukoht ei ole selline seisukoht, mis, mida kasutatakse ajavõitmiseks, me nõuame kindlalt, et mõjuhinnang läbi viidaks, et komisjon selle teeb, me oleme seda juba siin ka parlamendis rõhutanud, nii, et kui ükskord hakatakse otsuseid tegema, oleks need otsused põhjendatud. me peame vahet tegema tõsise töö ja reaalsuse vahel ja ajakirja pealkirjade vahel, sest poliitilised otsused vajavad läbikaalumist ning kiiret vastuvõtmist, tänan. suur tänu ja ja nüüd äh, sotsialistide demokraatide nimel härra Udo Pulman, suur tänu, härra president. mul on kahju, et see, mida siin, äh, see, millest siin räägitakse, sellest ei piisa. juba mitu kuud on äh, see parlament pidanud vaatama, kuidas me saame tegutseda selleks, et teostada ka finantstehingute maksu, kuid meil ei ole see õnnestunud see, mida me teame teie seisukohast, seda on ju ka juba komisjon juba kirjalikult esitanud mitu korda, see on midagi muud. see, mida teie soovite, on see, et me maksustaksime väikesi finantsteenuste pakkujaid. Need, kes tegelevad oma äh, klientidega, hoolitsevad äh, keskklassi eest ja hoolitsevad selle eest, et on olemas veel laenuraha. aga need, keda te ei taha maksustada, on spekulandid Need, kes said miljoneid ähm, oma tehingutega, automatiseeritud välkkauplemisega ja teistsuguste kauplemismudelitega ning nemad, te ei toeta neid, kes homme soovivad om, ähm, öö, äh, heade investeeringutega töökohti luua ja seetõttu meie peame siin kojas leidma oma hääle ja härra Koses, mul on kahju, sest ma küll äh, hindan oma kolleegi Jean-Paul Gauzesi väga kõrgelt, kuid siin olukorras tal ei ole õigus. tal ei ole õigus sellepärast, et ta on seisukohta lahjendanud, seda seisukohta, mille siinne koda on juba varasemas raportis leidnud. see on lahjendatud seisukoht, mida härra Gauzesin esindab ning see tagab selle, et komisjon teeb seda, mida ta soovib, nimelt et finantstehingute maksu osas ettepanekut ei tehta, see on tulemuseks, kui me järgime härra Kosesi ettepanekut ja seetõttu on siinkohal vale tema ettepanekut järgida, lugupeetud kolleegid. Need, kes tahavad siinsele kojale anda tugeva hääle, kes soovivad usaldusväärsust tagasi võtta, kes soovivad tagada selle, et Euroopa kodanikud vaatavad taaskord lootusrikkalt meie institutsioonide poole, kes usuvad, et me tõesti midagi ära teeme selleks, et kriisi kõrvaldada, need peavad, peaksid seekord sotsialistide ja demokraatide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 vaatamata sellele, et meil oli palju eriarvamusi, oli meie koostöö väga äh, positiivne ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me jõuame ka positiivse lõpuni ja siinkohal ma pöördun härra Pullmani poole. see raport rõhutab, et oluline on Euroopa majanduse jaoks majanduskasvu, majanduse jaoks majanduskasvu toetamine. me peame vaatama, kuidas parem edasi viita oma Euroopa projekti ja, ja siin oleks parem, üheks võimaluseks ka süsinikdioksiidi maks. aga liikmesriigid peavad võetud äh, eesmärgid ka saavutama selleks, et me saaksime oma projekti ka finantseerida. Rootsi äh, toetab sellist maksu ja ma võin ka öelda, et äh, tuleb kaasata ka finantssektor ja peab oma öö, kulud ka kinni maksma, need kulud, mida seni on maksnud äh, riigid ja, ja äh, maksumaksjad. minu koduriik, härra äh, president, on juba kaheksakümnendatel aastatel äh, finantstehingu maksusarnase maksu sisse viinud. aga paraku, kui finantskeskus liikus Londonisse, siis me kaotasime ka selle maksu, kuid äh, me peame arvestama ka sellega, et finantsturud on väga liikuvad ja me pea ka, peame ka arvestama nende ohtudega, et see stabiliseeriv äh, mõju, mida praegu uutelt äh, rahastamisvahenditelt äh, loodetakse, ähm, ei realiseeru. me peame üritama saavutada positiivseid mõjusid ähm, finantstehingute maksuga meie ütleme ei muudatusettepanekutele üks ja kaks, aga me toetame muudatusettepanekut number kolm. suur tänu ja nüüd roheliste nimel Philip Lamberts. suur tänu, miks me räägime uuenduslikest äh, rahastamisvahenditest, kas äh, meil ei piisa vahendeid? sugugi mitte äh, me tahame, et avalik finantssektor oleks jätkusuutlik, et käitutaks vastutustundlikult ja et äh, loodaks äh, tulusid, mis oleksid jätkusuutlikud. praegusel hetkel Euroopa rahandussektor nendele kriteeriumidele ei vasta, äh, ma räägin siin teadusuuringutest, sotsiaalsektorist, haridusest, ähm, nendes sektorites on ebavõrdsus suurenenud ning ähm, nii keskkonnahoiu kui ka sotsiaalsektori puhul käitub finantssektor äh, lõhkuvalt. seega on vaja äh, kliima äh, energiamaksu ning võidelda maksupettuse vastu, sest te teate, et niisugusi asju saab teha ainult Euroopa tasandil, kõige kõrgemal tasandil. Euroopa liikmesriikide tasandil ei ole tegevus osutunud võimalikuks muidugi on see tegevus väga, koordineeritud tegevus väga keeruline, aga ikkagi peab ütlema, et äh, ükski riik üksi ei suuda piisavaid vahendeid leida. kas peaks äh, ka majandusjuhtimist äh, muutma? miks mitte? me peame sõlmima konkurentsivõimelise pakti äh, ning ma usun, et äh, Podimata raport annab meile vastuseid, kuidas uuenduslikke rahandus, rahastamisvahendeid kasutada selleks, tänan. Pan Ivo Strejček, konservatisti reformatoři. Děkuji, pane Suur tänu, härra Ivo Strejček. sellel infotahvlil, mis teie kohal ripub, räägitakse uuenduslikest rahastamise vahenditest. aga tegelikult me peaksime rääkima uutest Euroopa äh, maksude sisseviimisest ja me teame ka, kes peavad äh, neid makse maksma. pangad ja teised rahandusinstitutsioonid. mina arvan, et on vale siin süüdistada pankasid finantskriisi vallandamises. sellepärast, et me teame, et selles on süüdi eelkõige majanduslik ebavõrd-, ebavõrdsus terves maailmas ja ka ebapuudulik järelevalve finantsturgudel ning paraku ka poliitilised sekkumised sest kui me siin vaatame, kui palju äh, tulusid saavad siis äh, Euroopa institutsioonid finantstehingute maksudest tulud. me, ma ei usu, et finantssektor hakkaks äh, oma tulusid optimeerima ning pigem on karta, et nad viivad oma tegevuse teistesse riikidesse ja see oleks meile väga negatiivne kui me viime sisse selle maksu, siis me tegelikult hakkame maksustama meie maksumaksjaid. me oleme näinud, et Euroopa Liidu liikmesriigid on läbi viinud väga keerulisi finantskonsolideerimisi ning Euroopa institutsioonid ei ole öelnud, et nemad on valmis kärpeid tegema. ei, siin räägitakse hoopis uutest maksudest kui äh, me äh, sulgeksime mõningad kulukatest Euroopa agentuuridest, siis kindlasti jääks üle vahendeid, millest rahastada ja toetada Euroopa projekte ja veel paar sõna eurovõlakirjadest. kui eurovõlakirjad tõesti kinnitatakse, siis ei ole enam vajalik ka reforme läbi viia ja moraalsed tagajärjed saavad olema hävituslikud, nii et meie oleme selle raporti vastu. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Klute kuue nimel. suur tänu, lugupeetud kolleegid. finantstehingute maksusoov ei ole sugugi mitte uus, üleilmastumise vastased on juba ammu nõudnud sellise maksu sisseviimist. viis aastat tagasi ei oleks mitte keegi mind uskunud, et selline maks on tõesti Äh, lähimal ajal ka läbiviidav ja nüüd me näeme, et see on Euroopa Parlamendi päevakorras koos äh, süsinikdioksiidi maksuga ja ka eurovõlakirjadega ja ma leian, et see on positiivne, ma toetan ka proua Podimato raportit ja me käitume vastavalt ka äh, hääletamisel. siin on tegu äärmiselt vajalike vahenditega, sellepärast eelarvete konsolideerimine ei ole veel päris õnnestunud, kuid eelarve puudujäägid puudutavad eelkõige just kõige ebasoodsamas olukorras olevaid inimesi, töötajaid, pensionäre. ja me peame vaatama, ähm, mida me võidame ka finantstehingute äh, maksuga. eelarvete äh, konsolideerimine käib käsikäes aga äh, maksude suurendamisega ning äh, siin on tegu nii äh, era- kui avaliku sektori äh, võlgadega ja erasektori võlgu ei tohiks üle võtta avalik sektor. ja see tähendab, et seda võlakoormat ei kanna sugugi mitte riigid üksinda ja seetõttu on viimane aeg panna ka finantssektor maksma. sellepärast finantssektor on üheks kõige suuremaks ähm, süüdlaseks selles, et Äh, riikide eelarvetes on nii suured puudujäägid tekkinud ja see on äärmiselt oluline signaal, mis siit kojast välja läheb, kui hääletamine läheb nii, nagu me oleme ka eeldanud. aga me leiame, et eurovõlakirjad on väga vajalik äh, vahend, nad äh, toetavad võlgade vähendamist rohkem kui igasugused soovitused ja nõuanded. ja kuid see, kui intressimäärad suurenevad äh, tänu eurovõlakirjadele, siis see ei, ei ole lubatav. meil on, me soovime saada sotsiaalset Euroopat ja see, need, kes tahavad, et Euroopa ka tulevikus äh, ühtne oleks, need peaksid ka toetama seda, et äh, finantstehingute maks sisse viiakse. ja lõpetuseks ma sooviksin öelda, et ma loodan, et need ettepanekut, mis finantstehingute maksu osas on oodatud olnud juba aastaid, et need nüüd komisjon nüüd ka teeb. suur tänu ja nüüd härra Farage. tänan, Tobini taksoteooria on aastaid riigelenud ülemaailmne maks äh, valuutale, kuid see ei ole kunagi realiseerunud. täna aga välja pakutud ja seda sellepärast, et Euroopa Liidus on hädavajalik leida lisarahasid, kuna probleemid on suured ja omavahendist ei piisa, siis tehakse ettepanek kasutada võimalus äh, karistada finantssektorit, kuna finantssektor on hetkel ebapopulaarne ja sisse viia finantstehingute maks Euroopa Liidus justkui eh, sellega me saaksime suure tulu osaliseks. ma vabandan, daamid ja härrad, me elame ülemaailmse majanduse tingimustes, me muutume konkurentsivõitmetuks äh, eh, maksundamismäärade äh, läbi ja inimesed võivad oma rahasid üle viia kahekümne nelja tunni jooksul. Eh, selline samm oleks kamikaadse taoline tegutsemine. suurim valuutaturg, suurim finantssektor asub Londonis, kui ma ei teaks seda paremini, siis ma arvaksin, et võib-olla siin püütakse anglosaksi rahvaid äh, takistada oma äritegevuses. aastal kaks tuhat kümme IFFM direktiivi abil üks neljast riski, igast neljast riskifondist lahkus Londonist. kui me jätkame seda tegevust, siis Äh, me äh, reoneerime selle äh, haru ja ma arvan, et siis saabub aeg, kui London, City of London ja teised finantstegelased tõstavad mässu meie vastu. ja me ei tohiks olla, osaleda selles suures sotsialistlikus eksperimendis. E, suur tänu. härra Martin Öörenhaiser. ja härra Farage, äh, teil ei ole õigus, mina toetan finantstehingute maksu sisseviimist, mina leian, et äh, Euroopa Liit äh, saab tõestada ennast selles valdkonnas, jah, meil on vaja Euroopa Liitu just selliste teemade juures ja Euroopa Parlament saab ka ennast siin tõestatama ja ma arvan, et noh, hääletusel homme me kõik toetame seda raportit ja seetõttu me astume ka olulise sammu finantstehingute maksu sisseviimise äh, äh, poole ja seetõttu ka äh, komisjon peaks suutma lahti murda need ikkeahelad, milles neid hoiab finantssektor. meil on vaja siin ka lisandväärtust reaalse majanduse jaoks, aga siin on oluline ka sotsiaalne komponent, sellepärast et äh, maksukoormuse lisandumine eh, tuleb ära võtta eh, maksumaksjate töötajate õlgadelt. ja seetõttu meie toetame null koma null kolme või null koma null nelja protsendi määralist maksu, kuid sellest ei piisa, meie toetame isegi kõrgemat null koma null viie protsendilist maksu. ja kindlasti meie toetame muudatusettepanekut kaks ja kõik need, kes toetavad finantstehingud, maksu, need toetavad ka seda muudatusettepanekut, suur tänu. ja nüüd härra Markus Ferber, palun. lugupeetud härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, tegelikult on siin tegu ju uuendusliku rahastamisvahenditega, aga uuendus ei ole mitte ainult see, et siin uusi rahastamisallikaid äh, otsida või pöördume vanade juurde, mis puudutab siis riigi võlakirju, aga ma sooviksin keskenduda sellele, mis on kõige olulisem, mitte see, kas me eurovõlakirjad sisse viime või ka CO2 maksu. aga siin on oluline teha õiged järeldused finantskriisist ja lihtne järeldus on see, et äh, spekuleerimine tuleb maksustada. kui üleilmselt või ka G kahekümne raames finantstehingud maksu sisseviimine ei õnnestu, siis meie Euroopa Liidus peame seda tegema. sel, siin ei ole mitte mingit alternatiivi ja seetõttu mina soovin härra äh, Palm, Pullman mitte praegu kuulda aplausi, vaid ma sooviksin, et homme Euroopa Parlamendi hääletusel äh, näitab selgelt oma seisukohta ja seda koos komisjoniga kui liitlasega, et me oleksime ühtsed nende liikmesriikide vastu, äh, kes esindavad siin äh, City of Londoni seisukohti. vaadake, härra Farage, kui suu-, kui palju on töötuid, vaadake, milline on teie koduriigi allakäik, teie koduriigi, mis keskendus just finantstoodetele kui te oleksite keskendunud teistsugusele toodangule, nagu meie näiteks Saksamaal, siis oleks teie riigi saatus ka teistsugune olnud. nii et me peame praegu nõudma finantstehingute maksu sisseviimist, meie eurooplastena peame seda toetama, suur tänu. ja härra Domenici, kaks minutit. Grazie, president. La relazione del... tänan, president. proua Podimata raport sisaldab väga palju olulisi elemente, mis ei piirdu ainult finantstehingute maksuteemaga äh,. raport sisaldab rikkalikku analüüsi ja palju ettepanekuid ja seetõttu ma loodan, et see saavutab meie kojas suure toetuse äh,. sellega luuakse võimalik alus tõeliselt uue Euroopa fiskaalpoliitika loomiseks ja me vajame seda hädasti rääkides fiskaalharmoneerimisest, ka selles raportis on ettepanekuid selle kohta, mis näevad ette fiskaalharmoneerimist ja äh, tõstavad Euroopa äh, nähtavust ja loovad ka uusi trende. praegusel hetkel Euroopa keskendub finantstehingute maksule, äh, mis oleks siis esimeseks sammuks üle-euroopalises ettevõtmises, kus see on küll julge valik, kuid seda tuleb ellu viia tasakaalustatud ja teiseks ma leian, et Euroopa peaks näitama maailmale eeskuju ja meie koda peaksime vastava poliitilise sõnumi välja saatma. ma tahaksin vastata härra Schmidtile. ma austan kõrgelt tema teadmisi, intelligentsust, kuid kasutagem argumente ettevaatlikult, kui me täna väidame, et me ei suuda finantstehingute maksu kehtestada, kuna eksisteerivad maksuparadiisid, siis jääb meie Euroopa kodanikele mulje, et meil puudub igasugune kaitsemehhanism ajal, kui finantsasutused on hakanud uuesti kasumit teenima. ja see ei ole mitte ainult sotsialistide ettepanek, minu kodumaal Itaalias sai see ettepanek väga paljude FIE-de toetuse ja äh, ka arengudemokraatlike liikumiste poolt. täna järgmise proua Silvi Kular, kaks minutit. suur tänu, härra president, kõigepealt äh, tahaksin tänada meie kolleegi Padimatat, kes tõsiselt äh, on väga delikaatseid teemasid käsitlenud ma koostasin ise majandusjuhtimise raport, raporti ning mul on finantstehingu maksu kohta kolm küsimust. kõigepealt, kas meil on vaju, vaja uusi tulusid ning kas meil parlamendis on õigus rääkida eh, siin eh, tulude eh, sektorist, see on nagu tabu Euroopas, aga tegelikult pole üldse ühiselt järele mõeldud, kas me saame ühiselt kriisist läbi, välja tulla. seetõttu mm, miks mitte kõiki makse kooskõlas vaadelda, teiseks, ähm, äh, minu meelest on finantstehingumaks väga huvitav teema, äh, näiteks äh, Euroopa Keskpank on ühe huvitava uurimusega välja tulnud, konsulteerinud äh, MIFide asjus ning see puudutab niinimetatud high frequency trading ja väga kiireid tehinguid, mis tehakse arvuti kaudu interneti vahendusel ning on näha, et viimased arengud on väga ohtlikud ja seetõttu tahaksin öelda härra volinikule ka, et me peame vahet tegema nende tegevuste vahel turul, mis aitavad likviidsust luua, ning spekulatiivsete tehingute äh, vahel, mis on kahjulikud. ning kolmas punkt, kas meil on vaja äh, ülemaailmseid reegleid või Euroopa reegleid, ma arvan, et äh, meil oleks vaja ülemaailmseid reegleid, aga kas me peame tõesti ootama, kuni viimane maailma diktaator on nõu, oma nõusoleku andnud, et Euroopa Liit võiks midagi teha? kas me ei saaks siis äh, oma vastutust üles näidata maailmastumise, ülemaailmastumise protsessis, me peame arvestama ähm, delokaliseerumise ohte, me oleme vastutavad äh, maailmas ning ähm, Euroopa Parlament peab reageerima, tänan. suur aitäh ja nüüd härra Sven Kiigolt kaks minutit, palun. lugupeetud kolleegid, ka mina sooviksin tänada proua Podimatat, tegu ei olnud sugugi mitte kerge ülesandega viimastel nädalatel, te aga kindlasti nägite nendest emailidest, mis meile saadeti ja ka nendest kuumadest aruteludest, mis toimusid fraktsioonides, et siin on tegu teemaga, mida väga paljud kodanikud väga täpselt jälgivad, nad vaatavad täpselt, Äh, kuida-, millise seisukoha poliitikud siin Euroopa Parlamendis võtavad? finantstehingute maks on tegelikult äh, kodanike algatuse tulemus. see, selle äh, alguse sai ta juba Tobini maksu ideest. ning kodanikud vaatavad väga täpselt, kuidas, millise seisukoha Euroopa Parlament võtab. nüüd on tegu keskse küsimusega, et kas see peaks olema ülemaailmne ja ülemaailmsel areenil me näeme, et sellel maksul on vastaseid, kuid meie peaksime selle kõigepealt Euroopas sisse viima ning siinkohal me peame kahjuks ütlema, et paljud nendest vastustest on, vastastest on ka peitunud selle ähm, äh, väite taha, sellepärast aga me peame näitama, et me oleme tegelikult sisse viinud väga edukaid finantstehingute makse ka riikide tasandil ja need ähm, on olemas osa äh, turgudel ja nüüd, kui äh, komisjon tegeleb mõjuhinnanguga, siis ei tohiks nad keskenduda ainult sellele küsimusele, kuidas, äh, milliseid mõjusid see maks endaga kaasa toob, vaid ka äh, kuidas ta, millist mõju ta avaldab Euroopa Liidu tasandil ja ka ülemaailmsel tasandil. kõik need, kes ütlevad, et nad soovivad, et finantstehingud maksustada, neil ei ole ka põhjust äh, sõnast äh,, hääletada selle sõnastuse vastu, mida toetab sada kakskümmend kolleegi ja ma paluksin, et komisjon vaataks täpselt, mil määral finantssektorit on maksustatud ja homme, lugupeetud kolleegid, hääletame finantstehingute maksu sisseviimise poolt, suur tänu. proua Hilda Figueiredo, poolteist minutit suur tänu, president. pikka aega me oleme vajanud finantstehingute maksu ja kõikjal maailmas, seega ka Euroopa Liidus. me peame tegema lõpu maksuparadiisidele ja spekulatiivsetele finantstoodetele. sama hädavajalik on ära hoida spekuleerimine kõikvõimalike toodetega, kinnisvaraga, pensionitondadega kindlustuspoliisidega. Unust-, siinjuures ei tohi unustada ka tuletisinstrumente, mille aluseks on riiklikud võlakirjad. kahjuks Euroopa Komisjon ei ole selliste ettepanekutega edasi liikunud, kuid me teame, et eh, finantskahju, mida on endaga kaasa tulnud maksuparadiiside ja maksupettused Euroopas äh,, maksavad meile aastas kakssada kakskümmend miljardit aastas. sellest summast piisaks äh, äh, avaliku sektori võla äh, likvideerimiseks makse tõstmata. võimalik ka tulu finantstehingute maksust isegi väikesel määral annaks Euroopas kokku ligi kakssada miljardit euro suuruse tulu ja suurem summa, kui see oleks ülemaailmne. aga me peaksime esitama endale küsimuse, kuidas on võimalik äh, Eh, edasi lükata selline selge ettepanek finantstehingute maksu kehtestamiski Euroopa Liidus, kasutades eh, ettekäändena vajadust läbi viia täiendavaid hinnanguid ja mõjuhinnanguid, eh, on saabunud